et kaubandus peab olema üks osa laiemast ülemaailmsest strateegiast meie planeedi turvalisema ja tervema tuleviku tagamiseks. suur tänu! suur tänu, kolleeg Martin ja siis järgmine kõneleja on härra Katsmanek üheks minutiks.